kui see niimoodi on, siis sooviksin siiski äh, jätkata hääletamisega. härra Randstorf, kas see teema oli sama? jah, see on sellel samal teemal. ma tean, et Saharovi auhinna küsimus on äärmiselt oluline